ja kohe arutelu alguses annangi sõna raportöörile härra Šortsile neljaks minutiks. proua president, proua volinik, meie tänane arutelu, sellel on üpris tähtis eellugu. Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu minevikus võtsid vastu kaks tähtsat otsust, mis on meid praegusesse olukorda viinud. nimelt, et me peame nüüd nii kiiresti otsustama kõigepealt enamus parlamendist otsustas, et selline riik nagu Ecuador mille iseseisev majandus ja sotsiaalpoliitika on väga selgelt vaesust vähendanud ja toonud endaga kaasa keskmise sissetuleku neli tuhat dollarit inimese kohta aastas, jääb nüüd Euroopa kaubandussoodustuste süsteemist välja. nimelt Ecuadoriga juhtub see täpselt esimesel jaanuaril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal teiseks, äh, nõukogu ja ka sama enamus parlamendis otsustas, et Kolumbia ja Peruga läbi räägitud vabakaubandusleping, mis esialgu pidi olema piirkondlik leping, et see pa-, paneb kahtluse alla Ecuadori arengueesmärgid ja just sellepärast president Korea sooviski, et oleks mingi alternatiivne arengu- ja koostööleping. selle asemel, et andida riikiga ühiseid eesmärke täita, selle asemel Euroopa Komisjon aga leidis nüüd, et võib liituda ka vabakaubanduslepinguga. ja kahjuks see strateegiaga toimis, eriti just selles konkurentsi olukorras, mis valitseb, aga ka sellepärast, et maailma majanduse raamtingimused on muutunud ja valitsus ning ka president olid nüüd nõus, et nad liituvad Kolumbia-Peruu lepinguga. samal ajal rahvas suhtub väga vastuoluliselt sellesse otsusesse ja see võib ähm, valitsuses oleva koalitsiooni töö veelgi raskemaks teha. kas me seda tõesti tahame? nüüd selle uue ettepanekuga luuakse sild selleks, et kuni vabakaubanduslepingus jõustumiseni siiski need kaubandussoodustused jäävad äh, püsima ja mina muidugi ei taha kätt ette panna sellele silla ehitusele. aga ma ütlen siiski selgelt välja, et teie, proua volinik, äh, selle määruse sõnastusest täiesti teadlikult panite silmad kinni Ecuadori sisepoliitilise olukorra ees. Te lõite pideva ähvardamismeetme, et on alati võimalik seda silda ähm, maha lammutada, kui äh, Ecuador peaks vastu võtma otsuseid, mis Euroopa eksportkaupade eksportimist sinna võiksid vähendada. ja niimoodi te toetasite just liberaale valitsuses ja kahjuks minu eh, muudatusettepanekud vastutavas komisjonis eh, toetust ei leidnud. siin parlamendis enamus oli valmis loobuma vetoõigusest eh, komisjoni otsuse osas ja kuigi me siin kaasasime ka õigustalituse, ei olnud meil võimalik äh, saavutada seda, mida soovisime. ma leian, et see otsus on vale ja ma loodan, et tegemist ei ole pretsedendiga tulevikuks. kallid kolleegid, sellegipoolest pöördun teie poole ja palun, et äh, hääletage selle määruse poolt selleks, et äh, Ecuadori rahvas ei peaks kannatama sellepärast, et nende ekspordimajandus kukub kokku. aitäh, härra Scholz, mikrofon töötab jälle ja nüüd annan sõna volinik Malmströmile, palun suur tänu, proua president, lugupeetud daamid ja härrad. tegu on olulise hetkega Euroopa Liidu ja Ecuadori suhetes mõned aastad pärast seda, kui kahe tuhande üheksandal aastal Ecuador läbirääkimistest loobus, eh, tegi ta nüüd selge poliitilise valiku kaubanduse eh, ja, mm, ja eh, globaalsete väärtuste suunas kohtusin äh, Vivadeneiraga, kes on Ecuadori kaubandusminister, äh, et kokku leppida äh, kaubanduslepingu osas. see on oluline majanduse arenguks, see annab mit-, võimaluse mitmekesistada nende kaubandust ja majandust ka elanikkonna heaks. peaksime seda toetama ja tagant julgustama see on oluline panus äh, kaubanduslepingulisse. me tegime kiireid edusamme läbirääkimiste osas, et olla kindlad selles, et äh, ei ole mingisuguseid äh, katkestusi praegustes eelistes, mis Ecuadorile on laienenud. soovin neid edaski laiendada, et ei ole negatiiv, oleks negatiivset mõju ekspordile. ta, Ecuador on saanud Eh, kasu kõvasti GSP plussist ja eh, neil see määrus, mida me täna arutame, eh, katab nii-öelda tühiku enne seda, kui lõplik kokkulepe sõlmitatakse, sõlmitakse. see, see kaitseb nii töötajaid Euroopa Liidus kui, mis veel olulisem, Ecuadoris. kui seda tühikut ei täidetaks, võiks tähendada see, et ähm, vahepeal ähm, tollimaksud äh, tõuseksid ja see võib tähendada turuosa äh, kadumist, mida on hiljem väga raske tagasi saada. see tähendab seda, et tollimaksud võivad tõsta kakskümmend äh, protsenti krevettidele, tuunikalale ning viiekümne protsendi osas äh, kõikide tollimaksude, kõikide Ecuadori tolli, puudutavate tollimaksude osas, mis on olnud madalamad pärast GSP plussi. ja Ehm, eh, samas on oluline, et Ecuador täidaks eh, erinevaid rahvusvahelisi konventsioone keskkonna, inimõiguste ja õigusriigi küsimustes. Eh, sest vastasel korral eelisolukord kaotaks, kaotataks. ja see on minu jaoks oluline küsimuse tõstatasin selle ka ministriga, kellega kohtusin möödunud nädalal. võite kindlad olla selles, et jälgime olukorda tähelepanelikult ning teavitame parlamenti ka eh, nende sätete eh, rakendumisest. oleme valmis eh, teavitama teid iga kord, kui see vajalikuks osutub ning garanteerima rakendumise protsessi läbipaistvat toimumist. suur tänu teile ja suur tänu, proua president. suur tänu ja nüüd saab esimese äh, s, äh, fraktsiooni esindajana sõna äh, härra Fissas Aishela, kes esindab Rahvaparteid. lugupeetud proua president, lugupeetud proua volinik, juulis lõppesid edukalt läbirääkimised Ecuadoriga Euroopa Liidu kaubanduslepingu sõlmimiseks rahvaparteis oleme veendunud, et see leping on väga kasulik mõlemale osapoolele, kuigi ta alles kahe aasta pärast jõustub. jaanuarikuust alates ei laiene Ecuadorile enam GSP pluss eelised ning see võiks kaasa tuua eh, väga negatiivseid tagajärgi eh, majandusüksustele eh, mõlema poole pealt. sellele olukorrale tuleb leida lahendus ning Inta komisjonis hääletasime komisjoni ettepaneku poolt äh, väga suure häälteenamusega. Äh, vii-, viimata sisse ainsadki muudatusettepanekut, et ei äh, pikeneks mõttetult läbirääkimiste protsess. selle määruse rakendumine tähendab seda, et nii importijad kui eksportijad saavad edasi tegutseda ilma, et neile laieneks tollimaksude kasv, mis oleks äärmiselt kahjulik nii Ecuadori kui ka paljude Euroopa ettevõtete jaoks, mis Ecuadoris tegutsevad. seega on äärmiselt oluline, et homme me võtame selle määruse vastu ning sooviksin Helmut Scholzi tänada tubli töö eest. ma ei sooviks lõpetada ilma, et ma tervitaks tuntakse Ecuadori selle pärast, et ta ühineb rahvusvaheliste vabakaubanduslepingutega. suur tänu. järgmisena saab sotsialistide nimel sõna David Martin, üks minut. suur tänu teile, proua president sooviksin samuti tänada härra Scholzi tema hea töö eest, me toetasime tema muudatusettepanekuid eh, Inta komisjonis eh, ja kahju oli sellest, et nad ei jõudnud eh, komisjoni. Euroopa Liit, nagu me oleme kuulnud, on kõige, Ekvadori kõige olulisem ekspordipartner igasugused äh, mittevajalikud äh, ajutised katkestused oleks mõjutanud negatiivselt äh, Ecuadori majandust ning vähendanud eksporti Euroopa turgudele. see praeguse nii-öelda silla variandiga on võimalik säilitada kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Ecuadori vahel ja see aitab ka viia meid lähemale uue vabakaubanduslepingule Eh, loodetavasti Euroopa eh, ettevõtted saavad samad eelised Ecuadoris kui Ecuadori ettevõtted siin. Eh, ma tervitan ka seda, et on ettevaatusklauslid mõle-, lepingus olemas ka Euroopa ettevõtete jaoks, see on hea leping mõlema osapoole jaoks, suur tänu komisjonile, suur tänu härra Šoltsile hea töö eest. suur tänu, järgmisena saab sõna proua eh, Tremosa Balseis pooleteiseks minutiks eh, liberaaldemokraatide nimel. suur tänu, eh, lugupeetud proua president, suur tänu teile, kallid kolleegid, hea töö eest. me hääletame homme seda raportit hinda, hääletasime selle poolt, on oluline, et hääletaksime seda aasta lõppu see on väga tähtis, sest väga paljud äh, kaubanduslepped äh, tuleb äh, paika panna Ecuadoris järgmiseks aastaks. kaubanduslepped enam kui kui riigivõlg on see, mis aitavad majanduskasvu taastada. ma toetan Euroopa Komisjoni kes aitab avada uusi turge ja vähendada tariife ning äh, on hea, kui Euroopa ettevõtted pääsevad uutele turgudele. Inta komisjonis hääletasime raportööri muudatusettepanekute vastu, leiame, et need muudatusettepanekud oleks pikendanud selle leppe äh, jõustumist ma äh, toetan eelistatud ligipääsu Ekvadori toodetele Euroopas enne seda, kui vabade kaubandusleping jõustub samas leian, et see peaks olema tingimuslik Ecuadori jaoks, nad peavad näitama selgelt ka seda, et nad avavad oma turud Euroopa ettevõtetele. ja lõpuks sooviksin öelda, et praegune olukord Venemaal ehm, aitab, peab sundima meid otsima uusi turgusid ehm, Aasias ning Lõuna-Ameerikas. suur tänu teile, suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Keller aitäh ka meie soovime tänada raportööri aga mis puudutab raportit ja selle sisu siis ei ole ma tegelikult hästi äh, te, ei ole ma tegelikult väga rahul nagu härra Schulz ütles näitab see ju tegelikult seda et kaubandus ei äh, soodusta arengut vanadel tingimustel oli nii et äh, kehtestati määrus ja see määrus sundis arengumaid otsustama kas nad eh, tahavad eh, soodustatud turulepääsu Euroopasse või eh, siis sõlmida vaba, vabakaubanduslepingut. aga vähemalt mõned selle parlamendi liikmed ei ole tegelikult sellega nõus, nad on seisukohal, et see ei aita arengule kaasa ja et see on väljapressimine. praegu toimub nii ka Ecuadoris kui nad äh, ühinevad Columbia leppega, siis kaotavad nad äh, selle soodustatud pääsu meie turule ja seetõttu palun ma volinikul uuesti mõelda sellele soodusrežiimile. kaubandus võib arengut soodustada, kuid kahjuks see praegu nii ei ole, vastupidi, ja seetõttu peaksime mõtlema, kuidas seda muuta, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna härra Ramon Jaurigi Atondo, üheks minutiks, suur tänu teile, proua president. sooviksin samuti tänada kõiki eh, selle eh, kokkuleppe osapooli, eriti tahaksin tänada raportöör härra Scholzi tema pragmatismi eest, toetasime tema muudatusettepanekuid, kuid leiame, et Euroopa ja Ekvadorile on kõige kasulikum, kui see määrus võimalikult kiiresti vastu võetakse. sooviksin teile öelda seda, et arvatavasti võtab Euroopa väga olulise otsuse vastu Eh, tema enda pärast. Eurolati eh, delegatsiooni esimesena soovi, esimehena sooviksin öelda, et aina rohkem vaatavad ladinaameeriklased Vaikse ookeani ja mitte Euroopa suunas. me kasutame, kaotame tohutuid võimalusi poliitilises ja kaubanduslikus valdkonnas. õnnetuseks eh, on Euroopa Liit vastutav selle eest, oleme kõige, piirkond, mis kõige rohkem tegutseb Eh, Ladina-Ameerikas, eh, kuid meid eh, tõrjutakse välja nii Hiina kui Venemaa poolt Ladina-Ameerikas. Nemad vaatavad mujale, mitte siia. seega on oluline kasutada seda lepingut Ecuadoriga, see on oluline samm edasi meie suhetes Ladina-Ameerika ja kogu selle piirkonna riikidega. suur tänu, järgmisena Curtin Darling, üheks minutiks. Thank you very much um,. Ecuador is likely to join suur tänu tõenäoliselt ühineb äh, Ecuador Euroopa Kolumbia äh, Peruu äh, leppega, aga kahe nädala pärast kaotab ta GSP pluss režiimi, kui me kohe midagi ei tee. meil mul on seetõttu hea meel, et äh, on paika pandud ajutine süsteem, mis äh, tagab selle, et kaubandusrežiim ei katke ja mis annab ka meile võimaluse seada paika olulised tingimused, mida läbi arutada Ecuadori võimudega ma tahaksin öelda veel seda, et kahe aasta eest võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus ta palus teatud riike, eriti Kolumbiat ja Peruud, kinni pidada inimõiguste ja keskkonnakaitsealasest teejuhist ja see kohustus tuli võtta enne, kui uued äh, lepingud äh, alla kirjutati ja ratifitseeriti. ma arvan, et me peaksime seda meelde tuletama ka nüüd, et äh, meie lepe Ecuadoriga ei puuduta ainult majandust, vaid see on selline kokkulepe, mis aitab tõhustada inimõiguste ja keskkonnakaitset kõikjal maailmas ning et Ecuador peaks ka nüüd vastu võtma sobiva teekava, aitäh! aitäh! meil on üks inimene, kes on vaba mikrofoni voorus sõna palunud Daniel Kaspari, üks minut palun. aitäh, proua president, kallid kolleegid ma olen raportöörile väga tänulik, et ta aitas kaasa sellele, et me saame hoolitseda selle eest, et Ecuadori kaubandussoodustused jäävad püsima ja et ta saab kiiresti liituda vabakaubanduslepinguga. minu arvates oleks olnud väga halb nali, kui riik, mis soovib vabakaubanduslepingut sõlmida, saab kõigepealt karistada selle eest ja et me kaotame ära kaubandussoodustused ja et see oleks endaga kaasa toonud selle, et meil oleks olnud kõik need negatiivsed mõjud, mida välja tõi kolleeg Keller. ja sellepärast on minu üleskutse ka teie fraktsioonile, et kui me tõesti soovime, et areng oleks nendes riikides olemas, me ei tohiks nendele riikidele mitte midagi ette kirjutada, vaid et riigid ise peaksid saama otsustada. meie ei peaks mitte alati kõike paremini teadma, vaid peaksime tunnistama ka seda, et demokraatias võtavad vastu otsuse enamuse ja ülejäänud peavad sellega nõus olema või arvestama. suur tänu selle arutelu eest, mul on väga hea meel, et meil õnnestub nüüd tõesti Ecuadori probleem lahendada ja ka Peruu ja Kolumbia vabakaubanduslepinguga lasta liituda. aitäh, härra Kaspari ja nüüd saab veel kord sõna volinik Malmström. suur tänu ja aitäh teile ka selle debati eest. selle määruse vastuvõtmine tähendab seda, et Ecuadori eksport ei kannata, enne kui sõlmitakse uus leping. ja see on väga oluline vahesamm ja saadab ka väga tugeva signaali. ühest küljest näitab ta, et Euroopa Liit soovib, et kaubandus oleks etteaimatav, etteennustatav ja stabiilne, aga teisest küljest on see ka poliitiline teade Ecuadori riigile, Ecuadori rahvale, mis ütleb, et Euroopa Liit tõesti soovib tugevamaid suhteid Ecuadoriga ja soovib töötada selles suunas, et äh, uus leping Ecuadoriga tõepoolest sõlmitaks, see on kasulik Ecuadori majandusele ja aitab vaesust selles riigis välja juurida. me oleme saavutanud edu ka selles suhtes, äh, kuidas seda lepingut jõustada. ma arvan, et äh, millalgi järgmise aasta keskel esitatakse Euroopa Parlamendile selle leppe tekst suur tänu härra Schultzile selle eest, et ta selle teemaga nii kiiresti äh, töötas ja ma olen täiesti kindel, et äh, Ecuadori lepingu rakendamine aitab lahendada neid probleeme, millest te täna rääkisite ja seda, äh, sellele, mis ütles proua Keller, vastaksin, et ma jagan teie seisukohta. just nimelt areng võib olla tõhus tööriist just nimelt kõige vähem arenenud riikide jaoks see võib aidata kaasa tõhustatud koostööle ka teistes valdkondades kui majandus ja ka minu jaoks on see väga suur prioriteet nagu te teate, esitas Euroopa Komisjon teile täna töödokumendi, töökava ja selles räägitakse kindlasti ka arengupoliitikast ja ma loodan, et seda varsti arutatakse, kõigepealt arutavad seda Äh, volinikud omavahel ja siis arutatakse seda Euroopa Parlamendiga, ma arvan, et järgmise aasta lõpuks, hiljemalt järgmise aasta lõpuks on arengupoliitika strateegia olemas. ja lõpuks, proua juhataja, kasutan võimalust äh, nii teile kui kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele soovida meeldivaid pühi, häid jõule ja avaldada lootust, et järgmisel aastal on meie koostöö sama tõhus, aitäh! aitäh teile, äh, proua Malmström, kuid sellega ei ole debatt veel lõppenud. aitäh teile ikkagi, aga sellega ei ole debatt veel lõppenud sellepärast, et nüüd saab uuesti sõna härra Helmut Scholz, raportöör. lugupeetud proua juhataja, proua volinik ja kallid kolleegid, aitäh teile selle debati eest! vähemalt sai meile nüüd selgeks, et me soovime tõepoolest häid kaubandussuhteid Ecuadoriga, et Euroopa Parlament seda soovib. ja ma tahan rõhutada ka seda, et mitte alati ei äh, ole aeg selline, et meil oleks võimalik käituda ähm, demokraatia tõelises vaimus. aga kui me tahame, et kaubandussuhted oleksid tõesti head, peavad need olema sõlmitud ausal moel. järgmistel kuudel on meil äh, võimalik ratifitseerimisprotsessi käigus ka äh, põhjalikult uurida selle leppe teksti. eriti saame uurida seda, mismoodi mõjutab see tööhõivet ja inimeste elukvaliteeti, aga kindlasti äh, ka kogu äh, selle regiooni stabiilsust ja integratsiooni, sellepärast et äh, härra Kaspari, see on meile tõeliseks teetähiseks seetõttu kutsun ma komisjoni jõuliselt üles, äh, et nad sek-, et nad lõpetaksid ähm, selle regiooni riikide siseasjadesse sekkumise, sest nad on valinud oma sotsiaalmajandusliku poliitika, nad ei soovi olla neoliberaalsed, nad soovivad kasutada selliseid võimalusi, mis on nende riikide jaoks kõige õigemad mina olen selle lepingu ratifitseerimise raportöör ja seetõttu jälgin ma väga hoolikalt seda, mida komisjon Ecuadoril järgmiseks äh, teha äh, palub. ma vaatan, kas äh, komisjon tahab, et Ecuador muudaks oma põhiseadust selleks, et Euroopa ettevõtetel oleks kergem pääseda ähm, Euroopa turgudele. ja ma tahaksin öelda, et töökava või teekava on tõesti oluline Äh, aga selles on äh, vaja välja tuua äh, ka lubadus, et Ecuadori sotsiaalmajanduslikku progressi ei häirita, sest me kõik oleme ühel meelel, et see on selle regiooni jaoks kõige olulisem. aitäh teile, härra Šolts ja nüüd tahaksin ka mina omalt poolt proua volinik Malmstronile soovida häid jõule, öelda, et loodetavasti